selle parlamendi ametiaja jooksul on välja tuldud kahe riikide nimekirjaga ning äh, ka minu fraktsioon on seda toetanud, sest seal toodi välja need peidupaigad Euroopa Liidus. mul on hea meel, et nüüd on kaasatud ka Panama ja Saudi Araabia komisjoni poolt, aga kui me vaatame seda nimekirja, siis tuleb keskenduda nendele riikidele, kes on välja jäänud, riigid, kes on välja jäänud, näiteks Šveits, mis ilmselgelt rikub mitmeid rahapesuvastase töörühma reegleid. kui me tahame tõesti võidelda rahapesuga, siis me peame need rahavood läbi lõikama, mis tähendab seda, et tuleb lõpetada maksuparadiisid, sest äh, seal kõik hargmaised ettevõtted peidavad oma varasid. aitäh, kaks minutit, härra Kra. suur tänu. meil on hea meel näha, et lõpuks ometi komisjon on koostanud musta nimekirja aga paraku parlament on pidanud kritiseerima seda menetlust, kui vaadata, mis on need riigid, kes on ohuks. lõpuks on nüüd komisjon välja tulnud põhjalikuma, kuigi mitte täieliku nimekirjaga ja parema metoodikaga. see on samm õiges suunas, aga see on ainult esimene samm. nüüd tuleb selgitada, et me peame tagama, et füüsilised ja juriidilised isikud, kes tulevad nendest riikidest, neile kohaldatakse rangemaid kontrolle, kui nad tegutsevad Euroopa Liidus ning rahapesu ja terrorismi rahastamise vastases võitluses on nendes riikides puudujääke. me peame ka tagama, et mitmete riikide taga treplus ei lahjenda Euroopa Liidu võimekust tegutseda iseseisvalt ning oluline on, et see protsess muutuks veelgi läbipaistvamaks ning seetõttu soovime, et komisjon avaldaks oma hinnangud nende riikide osas, et neid saaks avalikkus hinnata. me oleme astunud veelgi olulise sammu rahapesuvastases võitluses sellel ametiajal ning siin oleme palju saavutanud ka organiseeritud kuritegevuse vallas. see direktiiv aitab ellu viia reeglite täitmist ühtlasemalt üle Euroopa. kutsun üles taaskord liikmesriike üle võtma seda teksti niipea kui võimalik. aitäh, härra Raadev, üks minut, palun, poolteist minutit, palun. suur tänu proua volinik, daamid ja härrad, artikkel üheksa neljandast ja viiendast rahapesu ja terrorismi rahastamise vastasvõitluse direktiivist näeb ette, et tuleb analüüsida ka Euroopa Liidu väliste riikide süsteemide tõhusus selleks, et tuvada, tuvastada puudujäägid rahapesuvastases võitluses ja terrorismi rahastamises. Need nõuded on parlamendi ja nõukoguga ühiselt kokku lepitud. läbirääkimiste puhul ei tõstatanud ükski riik mingeid vastuväiteid komisjonile selliste volituste andmiseks. ka varasemalt on taolisi nimekirju avaldatud, mis olid identsed äh, finantsküsimuste rakkerühma järeldustega. me peame nüüd koostama oma analüüsi, mis oleks eraldiseisev äh, rakkerühma tegevusest. me peame kaitsma ennast erinevate ohtude eest, ka nende ohtude eest, mis pärinevad kolmandatest riikidest. Euroopa Liit peab olema kursis sellega, et rahavood teatud maailma osadest võivad olla kahtlast päritolu. see loomulikult ei tähenda seda, et kõik rahavood on kahtlased või et äritegevus tuleks lõpetada nende riikidega. oluline on olla teadlik, sest et see on ka hoiatuseks, sest muidu võime soodustada rahapesu. aitäh, härra Kohvot, poolteist minutit. ma tahtsin tunnustada komisjoni tehtud tööd kui nüüd on meil see must nimekiri kolmandate riikide kohta, me teame, kui suur oht meie julgeolekule on nii terrorismi rahastamine kui ka finantskuriteod ning riigid, mis on justkui paradiisiks selliseks tegevuseks, on ohtlikud meie jaoks ja ma tõesti tunnustan komisjoni tehtud tööd siin vallas. see on seotud ka rahapesuvastase direktiiviga ning on natukene huvitav, irooniline, et meie oleme õigusriik aga samal ajal üks meie institutsioonidest, nõukogu, ei kohalda neid põhimõtteid, kui me kasutame ühiselt kokku lepitud kriteeriume. ma arvan, et see on täiesti skandaalne, see on katastroof ning nõukogu on justkui must kast. me ei näe, mida salajastes töörühmades liikmesriikide esindajad teevad. me võiksime vähemasti nõuda, et nad oleksid läbipaistvad ja aruandluskohuslased, et me näeksime, mis toimub, miks riike võetakse nõukogus nimekirjast välja, miks seal blokeeritakse, see peab tulema avalikkuse ette. kui me seda ei tee, siis ei jõua me kunagi tõhusa nimekirjani ega täida neid õigusriigi põhimõtteid, mida me kõik peaksime toetama, aitäh suur tänu, härra Širdevan, üks minut, palun. suur tänu, juhataja, lugupeetud kolleegid. jah, ma tahaksin ühe praktilise näite tuua. igal aastal eh, jah, tehakse uuringuid, mis näitavad, et eh, kriminaalne raha kriminaalsest äritegevusest eh, maandub Saksa kinnisvaraturule ja see viib kinnisvara hinnad eh, pilvedesse ja üürnikud ei suuda enam maksta neid kõrgeid rente ja poliitikud ei tee mitte midagi ja nüüd peavad jälle eh, üürnikud kinni maksma selle tegevusetuse, mis nõukogus valitseb ja see nimekirja tagasilükkamine on skandaalne. jah, nimekiri ei ole ideaalne, aga see on samm õiges suunas. ja kuidas siis võita meie võitlust räpase raha vastu, kui meil jääb vajaka poliitilisest tahtest ja paistab, et mõnedel Euroopa Liidu valitsustel see tahe puudub. suur tänu, härra Niedermayer, poolteist minutit, palun aitäh, suur tänu ka volinikule, et te olete täna siin. rahapesuvastane võitlus, maksupettused on kahekümne esimesel sajandil üks meie prioriteetidest, kuigi härra Coburn võib-olla ei nõustu sellega, aga mina arvan, et me oleme tsiviliseeritud riigid ja see on meie prioriteet. aga võib-olla peaksin ütlema, et ma loodan, et me oleksime. me oleme väga frustreeritud, võib-olla nii frustreeritud kui kunagi varem enamik liikmesriikidest nõukogus on tagasi lükanud suhteliselt läbipaistva tõenduspõhise metoodikapõhise nimekirja, mille on välja pakkunud volinik Jurova. see on väga frustreeriv. jah, nimekiri ei olnud täiuslik, aga see oleks olnud väga hea lähtepunkt, kuidas me saame selle teemaga edasi minna, see tulemus on tõesti šokeeriv ning see seab ohtu meie põhimõtted ja enesekindluse ning seetõttu ma palun tagasihoidlikult, et nõukogu jätkaks selle tööga ja et, et komisjon jätkaks selle tööga ja nõukogu ei seaks meid enam häbisse. aitäh, härra Morell, üks minut, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja komisjon teeb ettepaneku kehtestada must nimekiri rahapesu vastu ning terrorismi rahastamise vastu. see on hea algatus. ja täna me peame tõdema, et nõukogu on ähm, hakanud seda nimekirja lammutama, et äh, võtma sealt ära riigid, kelle, kes on kuri äh, tegelikud, kes on kurikuulsad sellise tegevuse pärast, võtame riigid nagu Panama, Saudi Araabia. Nad on lausa kriminaalselt olnud selliste asjadega seotud ja Euroopa äh, riigil rahvas tahab rohkem läbipaistvust, aga Panama ei ole valmis seda pakkuma. Nad on aidanud kaasa rahapesule Saudi Araabia puhul, me teame, et eraisikud on osalenud Daeshi rahastamises ning riik ei saanud midagi selle vastu ja me tahame siin lihtsalt äh, riigijuhte toetada ja töötada äh, samal ajal ja, ja, ja seda rahva vastaselt, äh, parlament peab ei ütlema sellisele demokraatlikule skandaalile. suur tänu, kolleeg Dias, teeme ära poolteist minutit, palun. aitäh nõukogu lükkas selle nimekirja tagasi. see on osa strateegiast ning seetõttu me ka kiitsime heaks selle rahapesuvastase direktiivi. meil on vaja delegeeritud akte, et tuvastada kõrge riskiga kolmandad riigid, tuvastamaks nende puudujääke, isegi kui see nimekiri ei ole täiuslik, on see vajalik, et äh, rahapesuvastased, rahapesu andmebürood saaksid oma tegevust tugevdada. oluline on anda riikidele aega reformide läbiviimiseks ning mitte hõlmata neid riike, kes praegu reforme ellu viivad. Euroopa ühendus ja asutused peavad tegutsema autonoomselt, et seda nimekirja muuta nii kiiresti kui võimalik. me peame leidma mingi tõhustatud viisi, kuidas tegutseda, kui need riigid ei tee koostööd ning kui reeglid on nende huvides, sest nad on liiga leebed. näiteks Venemaa, libe ja takse kolm on öelnud korduvalt, et Venemaa ei täida finantsraamistiku reegleid. komisjon peab arvesse võtma parlamendi seisukohti suur tänu, härra Faria, poolteist minutit. aitäh. Euroopa Liidu kodanike ja finantssüsteemide julgeolekut tuleb kaitsta rahapesu ja terrorismi rahastamise eest. nimekiri, kus on riigid, mille puhul on need ohud tuvastatud näiteks kapitalivood, OPEC-i vastased, kahtlased ettevõtted, selline tegevus, mis soodustab maksudest kõrvalehoidmist. tänu Europolile ja teistele organisatsioonidele on see riikide arv seal nimekirjas kasvanud. me ei kehtesta majandussanktsioone sanktsioone või blokaadi, seega ma ei saa aru, miks nõukogu ei kiida seda nimekirja heaks. Euroopa Liit peab täitma oma kohustusi, arvestades neid struktuurilisi erinevusi, kui me räägime terrorismi rahastamise vastasest võitlusest ja rahapesust. meie teeme kõik, mis võimalik, sealhulgal ka kahepoolselt, et sealt nimekirjast ära saa-, välja saada. me teame, kui süvitsi korruptsioon läheb siin on valdkondi, kus Euroopa Liit peab rääkima ühel häälel ning tundub, et terve mõistus praegu ei võitnud. aitäh, nüüd lähme vaba mikrofoni juurde. meil on kolm sõnasoovijat, härra Marias kõigepealt. aitäh, kas mitte? rahapesu maksudest kõrvalehoidmine, selle vastu tuleb võidelda ning äh, kuna komisjon koostas musta nimekirja riikidest, kus hoitakse maksudest kõrvale, siis tundub, et nõukogu ei taha, vaid blokeerib seda nimekirja. miks? sellepärast, et seal on kaasatud ka Panama, Saudi Araabia ja üks teema veel, läbipaistvuse probleem. kui me räägime nõukogust, siis millised riigid, kas kõik riigid nõukogus olid vastu komisjoni nimekirja ratifitseerimisele, kui ei, siis ma tahaksin teada, millised konkreetsed riigid äh, takistasid seda, sest nõukogu sildi taga on täielik läbipaistmatus me tahaksime vastuseid kuulda, proua Tšot. konkreetset vastust, palun, proua minister. aitäh. proua Bilba Barandika. aitäh. selles nimekirjas ei ole kõik, kes seal peaksid olema. mulle ei meeldi nõukogu hoiak, komisjoni suhtes, ma tahaksin tänada volinikku, et ta kaitses oma seisukohti. nõukogu käitub halvasti kahel põhjusel. esiteks seab ta küsimärgi alla Euroopa institutsioonide usaldusväärsuse ning see on meie kõigi jaoks halb. me peame mõtlema ka sellele, et see, mis on ühenduse jaoks hea, on hea kõigi kodanike jaoks ning üha uuesti ja uuesti ei ole nõukogu tegevus läbipaistev liikmesriigid ei peaks tulema kokku, et ainult oma huvisid kaitsta, see ei ole ühenduse jaoks hea. me seisame silmitsi, silmitsi kollektiivse eetilise probleemiga. väga suur kärbe rahavoogude osas Euroopa Liidu jaoks on nüüd võimalik. Euroopa Liit maksab kinni väga suure arve maine osas seega mul on palve nõukogu esindajale, miks te lükkasite tagasi selle nimekirja, andke vähemasti kaks põhjust, palun. aitäh, härra Ferrand, üks minut, palun. Te ei soovinudki sõna, teil on sõna igal juhul. Sorry, Mr President, I misunderstood the. vabandust, ma ei kuulnud seda oma nime õigesti terrorismivastane võitlus. mitte keegi ei toeta seda rohkem kui mina. selge pilt, lõpetame ära selle rahapesu, aga üks moment, siis mulle meenus üks asi, kõik need arutelud, mis siin praegu kõlavad, ma olen juba täna paljudki kuulanud, lõpuks on väga frustreeriv, et ei saa täpselt jälgida neid pangakontosid nii palju kui tahaks, viis aastat olen seda juba kuulanud ja siis see Venemaa ja terrorism ja kõik need muud pahalased, me peame nemad kätte saama, me peame vaatama inimeste pangakontodel toimuvat, peame inimesed panema musta nimekirja, kui nad äh, kaast-, koostööd ei tee ma olen natukene mures ja kahtlustav, jah, terrorismi vastu tuleb võidelda, aga minu arvates on siin küsimus natukene rohkemas, kui tahetakse näha juba inimeste pangakontosid. nüüd on lõppenud vaba mikrofoni voor ja nüüd saab sõna volinik Jurova, palun. aitäh. jah, esimest korda me koostame selle autonoomse nimekirja kõrge riskiga riikidest ja me teadsime, et kui me arutame seda metoodikat ja neid põhjendusi ja kriteeriume, mida me kasutame hindamisel, on see keeruline ning see nõuab ekspertteadmisi, see on ka väga tundlik teema, sest meil on siin geopoliitika, liikmesriikide erinevad suhted, mõtted, mis rolli mängivad. teadsime, et see on ilmselgelt ebapopulaarne, aga leidsime, et see on väga vajalik, sest need kõrge riskiga kolmandad riigid mõjutavad kõike seda, mida me teeme rahapesuvastases võitluses ning võitluses terrorismi rahastamise vastu. see on oluline osa kogu meie süsteemist ning ma kordan taas kord, et seda me teeme võitluses organiseeritud kuritegevuse vastu, kus me peame saavutama palju rohkemat selleks, et süsteemselt ennetusega tegeleda. tege-, küsimus on just ennetuses. me peame olema kursis sellega, kuidas finantssektor on omavahel seotud, kui me tahame turvalist finantssektorit, siis me ei tohi võimaldada mingit lihtsat ligipääsu süsteemile väljaspoolt ja kui ma arutan neid teemasid õiguskaitseasutustega, ekspertide, praktikutega, on neil alati väga selge palve meile. lõigake läbi see ebaseadusliku raha jõudmine Euroopasse, sest see rahastab organiseeritud kuritegevust ja terrorismi ja seda me teemegi ning ma olen jätkuvalt veendunud, et need riigid, kes on seal nimekirjas, kuuluvad sinna nimekirja. samal ajal me mõistame, et me peame tegema koostööd liikmesriikidega protseduuriliste küsimuste osas, sest see oli peamine kriitika liikmesriikide poolt, seega ma nõustun, võib-olla meil on vaja rohkem läbipaistvust, ma kuulsin seda ka tänase arutelu käigus siin kojas et te tahaksite põhjalikumaid hinnanguid. meil on vaja suuremat selgust ning tugevamat omanditunnet ka liikmesriikide poolt. me peame uuesti kontrollima, kas liikmesriigid on valmis koostööks ning kas see valmisolek lähtub tõesti ausatest huvidest Eh, ja soovist võidelda rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu. ma loodan ja usun, et me leiame seda valmisolekut liikmesriikide poolt, sest liikmesriigid peavad olema kursis sellega, et sellises süsteemis, kus finantsinstitutsioonid ei oma enam mingeid piire Euroopa Liidus, ei saa liikmesriik üksi võidelda nende ohtlike nähtustega, see on ühine ülesanne ning seda me teeme. seega komisjonil on nüüd kaks paralleelset tegevust. ühelt poolt teeme koostööd liikmesriikide ja parlamendiga protseduuriliste küsimuste osas, analüüsime metoodikat, vaatame neid kriteeriume, mida me kasutasime, ma olen veendunud, et see, need kriteeriumid on suhteliselt konkreetsed ning äh, me viisime läbi vastavad hinnangud, aga töötame koos sidusrühmadega ning samal ajal teeme koostööd ka nimekirja riikidega, kes on valmis neid ohtusid omalt poolt kõrvaldama ning ma olen suhelnud paljude riikidega, kes ei taha olla seal nimekirjas ning see on üleskutse. elimineerime need ohud teie poolt, me peame nägema, et partnerid on valmis puudujääke kõrvaldama, ehk siis üks koostöövaldkond on koostöö nimekirja riikidega ja teiseks koostöö riikide hindamise osas, kes on seal teises rühmas, kus on ka Venemaa ja teised riigid, mida te välja tõite siin arutelu käigus. seega minu sõnum ka liikmesriikidele on järgmine, ma ei anna alla masin käib täistuuridel, meie töö läheb edasi, et oma kohustusi täita, mis on meile seadusega ette nähtud, me teeme, mis vajalik ning tuleme tagasi selle uue nimekirjaga käesoleval aastal, aitäh. suur tänu ja nüüd saab sõna proua Seot, kes esitab nõukogu. peaaegu kõik fraktsioonid esitasid palju küsimusi ja meid huvitavad nüüd teie vastused. austatud Euroopa Parlamendi liikmed, ähm, lugupeetud daamid ja härrad, kuulasin tähelepanelikult teie sõnavõttu ja ka komisjoni sõnavõttu. kasutan nüüd võimalust, et kinnitada, et ka eesistuja jaoks on võitlus rahapesu vastu tähtis, niisamuti nagu võitlus terroristide rahastamise vastu. nõukogu leidis, et ähm, protsessiga komisjon, mida komisjon rakendas, oli probleeme ning äh, mul on hea meel kuulda, et volinik Jourova ütles, et komisjon oli teadlik sellest, et paljud leidsid, et konsulteerimisaeg oli liiga lühike. ja et proua volinik ütles ka omalt poolt, et seda protsessi võiks tulevikus parandada. me oleme valmis jätkama koostööd komisjoniga selles küsimuses. nõukogu ei ole võtnud seisukohta ühegi riigi kaasamise kohta sellesse nimekirja ja nõukogu on selle nimekirja vastu kõigile teadaolevatel põhjustel ning oma esialgses sõnavõtus ma juba nendest ka rääkisin meie vastuväited on tingitud sellest äh, protsessist, mida komisjon rakendas nimekirja koostamisel ning äh, nõukogu on seda oma avalduses ka selgitanud. eesistuja on äh, selle teema puhul teie käsutuses ning oleme valmis ka edaspidi sel teemal mõtteid vahetama, aitäh! suur tänu! ja siin on resolutsiooni ettepanek, hääletus leiab aset neljapäeval, järgmine päevakorrapunkt meie päevakorras on Carlos Coelho raport viisa infosüsteemi kohta. ja sõna saab härra Coelho neljaks minutiks, palun, härra Coelho. suur tänu, lugupeetud volinik, lugupeetud minister, kallid kolleegid ei väsi ma kunagi inimestele meelde tuletamast, et Schengen ja vaba liikumine on Euroopa integratsiooni eduloogi suurepärane näide liikumisvabadus aga vajab meetmeid selleks, et tagada meie ühiste piiride julgeolek ning koostöö politseijõudude vahel meie riikides. selleks on vaja ka ühist viisapoliitikat sest et äh, meil on vaja Euroopa lähenemist nende suhtes, kes õiguspäraselt äh, ületavad meie piire, et meid külastada, et õppida Euroopas, et käia tööl Euroopas ning äh, viisa informatsioonisüsteem VIS on suurepärane näide sellest. praegu hõlmab see lühiajalist viibimist Euroopa Liidus ja lühiajalisi viisasid. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal anti välja üle kuueteistkümne miljoni viisa ja Schengenisse ei tulnud kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal mitte ainult turistid, vaid ka miljon töötajat, üle kaheksasaja tuhande inimesi tulid, tulid siia ühineda oma peredega, üle poole miljoni inimesi tulid Euroopasse õppima ja need inimesed saavad ka vabast liikumisest kasu, aga nad ei ole Euroopa andmebaasidesse registreeritud. murettekitavam on ka, ka see, et kõik liikmesriigid ise otsustavad, millist kontrolli nad läbi viivad nende inimeste suhtes. on veel üks inimeste kategooria, suured investorid, nõndanimetatud kuldviisade omanikud, kuldviisasid annavad kakskümmend liikmesriiki ja viis süsteemi ei hõlma praegusel hetkel äh, neid kuldviisasid ning nende inimeste suhtes ei viida läbi mitte mingisugust kontrolli äh, Schengeni informatsioonisüsteemis või mujal. me tahame seda muuta viissüsteemiga ja see reform on asjakohane ainult siis, kui pikaajalised viisad ning elamisload, sealhulgas ka nõndanimetatud kuldviisad, registreeritakse viissüsteemis. tunnen muret sellepärast, et sotsiaaldemokraadid paistavad olevat äh, muutnud oma seisukohti pärast seda, kui hääletasime raporti üle, me hääletasime komisjonis, parlamendikomisjonis seda raportit, nad toetasid meid ja, ja nüüd liituvad nad roheliste ning kuuega. kallid kolleegid, me oleme jõudnud päris kaugele, praegune olukord pika, lühiajaliste viisadega ei ole vettpidav, kõik inimesed, kes saavad viisa Euroopa Liitu, peavad vastuma samadele kontrollimeetmetele nagu nagu teised inimesed, kes jäävad vähem kui üheksakümneks päevaks Euroopa Liidus, peavad läbima julgeolekukontrolli, aga kui inimesed otsustavad tulla siia ja jääda siia alaliselt elama või tahavad saada investeeringute eest nõndanimetatud kuldviisat, siis nad pääsevad nendest kontrollidest. või nende puhul ei viida isegi ähmaselt samasuguseid kontrolle läbi ja seetõttu selle reformi kaudu tahame me tagada ennekõike seda, et äh, kõikide viisade puhul, sõltumatu nende kestusest, tekib kohe julgeolekukontrolli nõue. me peame täielikult austama põhiõigusi ning proportsionaalsuse põhimõtet ning tagama selle, et äh, ka, et need inimesed, kelle puhul on rakendatud Euroopa vahistamismäärust, ei saa kuldviisat kõikide kolmandate riikide kodanikud äh, peavad läbima äh, Euroopa informatsioonisüsteemi kontrolli, enne kui nad Euroopa Liidu äh, territooriumile tulevad julgeoleku põhjustel. seetõttu libe komisjon Euroopa Parlamendis otsustas, et me peame kaas-, kaasama siia ka digitaalsete sõrmejälgede võtmise üle kuueteistaastastele inimestele, tahame kaitsta oma lapsi identiteedivarguse ja kullerluse eest. viisteist tuhat inimest satuvad inimkullerluse ohvriks igal aastal, kolm tuhat neist on lapsed, eh, nii et eh, me peame võitlema selle vastu ka selle reformi kaudu. lugupeetud juhataja, me tahame tugevdatud viissüsteemiga muuta viisade väljaandmise lihtsamaks, eh, aga viisapettused tahame ära hoida ja soodsama viisasüsteemi valiku samuti. kokkuvõttes me parandame oluliselt meie julgeoleku, vabaduse äh, ning õigluse ala meie kodanike hü-, hüvanguks, aitäh. Äh, aitäh, lugupeetud kolleegid. Äh, suur tänu raportöörile härra Koiljule ja vari-, raportööridele ja öö, ähm, libekomisjonile selle ettepaneku eest, mida me täna arutame. me kõik teame, et igal aastal miljonid eh, mitte Euroopa Liidu kodanikud eh, tulevad viisaga Euroopa Liitu eh, kas siis lühikeseks ajaks või pikemaks perioodiks ja enamus neist on äh, täiesti seaduslikud äh, reisijad, äh, täidavad Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumile sisenemise tingimusi. praegune viisainfosüsteem võimaldab meil kontrollida välispiiridel ja üle maailma konsulaatides, et neid tingimusi täidetakse. aga endiselt on mõningaid seaduslünki, mis on vaja sulgeda uue viisa infosüsteemiga kõrvaldame ähm, need lüngad meie süsteemidest ja anname ametiasutustele ja piirivalvuritele teabe, mida neil on vaja selleks, et äh, oma tööd korralikult teha. me ei tohi lubada kriminaalidel ja võimalikel terroristidel äh, avastamata Euroopa Liitu reisida. ma olen korduvalt öelnud, et Euroopa ei ole kindlus ja sellest ei saa kunagi kindlust. aga samal ajal on meil vaja teada, kes meie piire ületavad. lugupeetud kolleegid, komisjon tervitab parlamendi toetust meie ettepaneku peamistele eesmärkidele. mainin, millised on neist kõige olulisemad. kõigepealt viisa infosüsteemi sidumine riiki sisenemise ja väljumissüsteemiga, ETIAS-e, e-, Schengeni infosüsteemi ja ECRIS-ega. see aitab äh, tuvastada mitmete identiteetide kasutamist ja äh, erinevaid turvariske. teiseks, infolünga sulgemine, mis puudutab pikaajalisi viisasid ja elamislubasid mille osas praegu Euroopa Liidu tasemel infot ei vahetata. see võimaldab äh, piirivalvuritel ja rändeametkondadel kiiresti kindlaks teha, kas äh, neile esitatud dokumendid on kehtivad ja kas need on nende inimeste käsutuses, kellel ei ole õigust neid omada. see võimaldab riiklikel ametiasutustel mitte legaliseerida kolmandate riikide kodanike riigis viibimist, kes ei täida Euroopa Liidu äh, sisenemise ja, ja Euroopa Liidus äh, viibimise tingimusi, näiteks inimesed, kellel on, kes on terroristid või kellel on sidemed äh, terroristlike või organiseeritud kuritegevuse võrgustikega. see võimaldab meil sulgeda peamisi turvalünki ja teiseks viisa taotlejate Äh, reisidokumentide koopiad salvestatakse viisa infosüsteemi. Need meetmed koos äh, Euroopa Piiri- ja Rannavalveametku äh, antava loaga saada juurdepääs viisa infosüsteemile aitab äh, ka dokumenti, dokumentideta ebaseaduslike rändajate äh, Ähm, vastu võitlemist, see võimaldab tugevdada Euroopa Liidu poliitikat eelkõige seoses kolmandate riikidega, mis ei, äh, ei ole nõustunud koostööd tegema. lisaks sellele võimaldab see meil suurendada võimekust äh, võtta vastutusele kuritegude eest ja kuritegusid ennustada, äh, korrakaitseametitel ja Europolil on paremad võimalused saada juurdepääsu teabele uurida terroristlikke rünnakuid või muid olulisi kuritegusid. juurdepääs viisa infosüsteemile antakse ka äh, õiguskaitseasutustele ähm, äh, kadunud või röövitud inimeste äh, ka seoses tehtavate uurimuste jaoks ja see juurdepääs antakse kooskõlas Euroopa andmekaitsereeglitega. VIS-i uuendamine on osa nutikate piiride paketist ja osa koostalitusvõime paketist ja seetõttu selle ettepaneku eesmärk peaks jääma samaks kogu õigusloomelises protsessis, seda tahaks öelda mõni, seoses mõningate muudatustega sellele ettepanekule ning lõpetuseks tuletan meelde, et teabe kaasamine viisa infosüsteemi seoses mm, elamislubadega on seotud ka niinimetatud kuldsete viisadega. kui registreeritakse kõik liikmesriikides välja antud elamisload ähm, kõigis viisainfosüsteemis, see ei äh, kõrvalda kõiki äh, rikkumisi, mis seonduvad nende dokumentide väljastamisega. Ähm, ma tahan, saan aru, et parlament tahab siin äh, teha sammu edasi ning võimaldada viisainfosüsteemis nende dokumentide teabe säilitamist äh, alates nende väljastamisest selleks, et äh, tagada paremat kontrolli nende väljastamise menetluse üle. sellesse ettepanekusse suhtume positiivselt. teiseks, mis puudutab äh, julgeoleku küsimusi ja mitmekordset äh, kontrolli, siis ei tohiks mõninga, mõningaid andmebaase äh, otsingust välja jätta, me leppisime kokku, et EKRE-s ja äh, reisidokumendid on ETIAS-e osas äh, olulised ja need peaksid olema ka viisainfosüsteemi jaoks olulised standardid. Äh, siinkohal on oluline äh, järjepidevus, et äh, standardid, mis puudutavad kolmandate riikide kodanikke, kes võivad Euroopa Liidu liikmesriikidesse siseneda, ei tohiks olla äh, rangemad kui nendele kolmandate riikide kodanikele kehtivad standardid, kelle, kellel on viisakohustus ja äh, meie jaoks on oluline tagada see, et juurdepääs viisainfosüsteemile on tasakaalustatud, et see ei kahjusta ähm, menetlusi. näiteks kui lisatakse kohustus äh, Prümmi äh, andmebaasiga äh, võrdlusi läbi viia, siis muutub juurdepääs problemaatilisemaks ning kolmandaks, mis puudutab laste sõrmejälgede kogumist, peame jääma järjepidevaks, me oleme äh, Äh, lubanud äh, anda rohkem abi äh, sõrmejälgede kogumiseks, sest me tahame võidelda lastega kaubitsemisega. see on kindlasti eesmärk, mida, milles me kõik oleme ühel meelel. laste põhiõigused peavad olema tagatud, neid me peame kaitsma. lastega kaubitsemine, nende röövimine või kuritarvitamine on põhiõiguste küsimus, statistika näitab, et igal aastal eh, tuhat viissada kuni kaks tuhat kolmanda riigi kodanikust eh, last, eh, kes on nooremad kui kaksteist aastat, on lastega kaubitsemise ohvrid Euroopa Liidus ning veelgi suurem on see arv kahe kuni, kaheteist kuni seitsmeteist aastaste puhul. enamus nendest lastest on pärit riikidest, mille kodanikel on viisakohustus ja kui me alandame lastelt sõrmejälgede kogumise iga, siis võimaldab meil, see meil saavutada paremaid tulemusi. ja ma tahan lõpetada küsimusega, mis on meie kodanike jaoks kõige olulisem põhiõigused on nagu alati meie kõigi poliitikate keskmes, seda ka selles osas, mis puudutab meie infosüsteemide ümberkujundamist. meie aruanded, mis puudutavad VIS-i äh, toimimist näitavad, et kunagi ei ole tekkinud probleeme põhiõiguste või andmekaitsega. mitte ühtegi kaebust ei ole registreeritud seoses viisa infosüsteemiga Äh, selle esimese viie tööaasta jooksul. ja nüüd oleme läinud äh, sammu võrra edasi ja rakendanud äh, mm, täiendavaid andmekaitsereegleid ja neid reegleid tahtnud veelgi paremaks teha, aga me peame jääma äh, kindlaks sellele, et äh, töö peab olema tõhus ja et me oma peamistest eesmärkidest kõrvale ei kalduks. aitäh ja ootan huviga arutelu. aitäh ja nüüd saab äh, sõna eelarvekomisjoni nimel härra Kölmel. palun, teil on üks minut. aitäh, härra juhataja. esmalt sooviksin tänada raportööri hea töö eest. eelarvekomisjon toetab raportööri sõnavõttu täielikult. Ehm, koostalitluse võimelite, võimeliste IT-süsteemide loomine on hädavajalik, eriti mis puudutab piiriületust ja viisasid, ehm, peavad need ehm, eeltingimused olema täidetud selleks, et me saaksime mitmeid identiteete, identiteedipettusi tuvastada, meil on vaja ka võimalust e, isikut, isikuid lihtsamini tuvastada selleks, et vältida kuritegevusi ja võidelda terri-, terrorismi vastu, siin on vaja investeeringuid. arvestuste kohaselt on vaja nelisada kuuskümmend üks miljonit eurot üheksa aasta jooksul investeerida, tegemist on suure summaga, aga ma olen kindel, et sellest saame meie, saavad Euroopa Liidu kodanikud rohkem turvalisust ja seetõttu on tegemist hästi investeeritud rahaga. aga meil peab olema selge see, et aastatel kaks tuhat üheksateist kuni kaks tuhat kakskümmend peavad olema tagatud vajalikud äh, eelarvelised vahendid, uues eelarveraamistikus on vaja ette näha äh, vajalikud vahendid ning seetõttu ähm, ütlen, et äh, koda peab olema teadlik sellest, et kui see projekt käivitada, siis peame me tagama ka vahendid, sest muidu ei ole meil sellest tööst mitte mingit kasu aitäh ja nüüd saavad sõna fraktsioonide nimel kõnelejad, Rahvapartei nimel härra Raadev. suur tänu, härra president, härra volinik, daamid ja härrad. viisa infosüsteem on oluline aspekt Euroopa Liidu julgeoleku tagamisel see võimaldab pädevatel ametiasutustel kontrollida, viisade kehtivust, tagades vaba liikumise Schengeni alal. kuid ainult lühiajalised viisad kuuluvad sellesse süsteemi, sel, see on julgeoleku lüngaks. tervitan komisjoni reformi ettepanekut selleks, et säilitada infot ka pikaajaliste viisade kohta ja elamislubade kohta mis võimaldavad äh, samuti vabalt liigelda Schengeni alas. ametiasutustel peavad, peab olema täielik äh, info, asjakohane info ka kehtivuse ja dokumentide õigsuse kohta. viisainfosüsteem on oluline ka selleks, et tagada koostalitusvõime julgeoleku vallas, selleks et äh, erinevad ametiasutused võiksid ligi pääseda andmetele ilma, et isiku andmete turvalisust seejuures kahjustataks. teeksin üleskutse ka sise, siseministrite nõukogule selleks, et langetataks otsuks sellest, et minu koduriik võiks ühineda Schengeni alaga äh, pikemalt viivitamata selleks, et saaksime süsteemile ligipääsu ja saaksime omalt poolt kaasa aidata turvalisuse tagamisel. ja nüüd härra Niidermüller sotsiaaldemokraatide nimel. suur tänu, president. esiteks suur tänu raportöörile härra Coelhole tema konstruktiivse ja avatud kompromissi meelse töö eest, mis tugines koostööl. viisa infosüsteem on väga oluline aspekt meie rändepoliitikas Euroopa Liidus. selles vallas on äärmiselt oluline ühine tegevus. igal aastal anname välja miljoneid viisasid Euroopa Liidus. praegune reformi ettepanek äh, peab parandama andmevahetust, mis on seotud viisade väljastamisega, see võimaldab andmeid jagada erinevate süsteemide vahel. see on vajalik sest äh, praeguste julgeolekuväljakutsete kontekstis on meil vaja tõhusamat süsteemide toimimist ja kokkuvõttes äh, peab see aitama kaasa välispiiri kaitsele. sotsiaaldemokraatide jaoks oli väga ol-, oli see, oli väga oluline põhiõiguste ameti arvamus ja andmekaitse inspektori arvamus eriti mis puudutas pikaajalisi viisasid. ja mõlemad äh, raportid rõhutasid siinkohal vajalikkuse ja proportsionaalsuse põhimõtteid. õigusakti ettepanek on äh, tihedalt seotud süsteemide koostalitusvõimega. kõik, mis puudutab see on seotud ka kolmandate riikide kodanikega teistes süsteemides ja, ja pidevalt tõusetubki siin vajalikkuse ja proportsionaalsuse küsimus igal juhtumil. ja see välistab igasugused diskrimineerimise võimalused. me oleme saavutanud siin äh, hea kokkuleppe, ei ohustata põhiõigusi, parandatakse julgeolekut, seega on eesmärk saavutatud. suur tänu. proua Stevens, üks minut ETSR-i nimel. president, kolleegid. viisainfosüsteem peab ära hoidma viisapettusi, ebaseaduslikku rännet piirid ühendatakse süsteemi, ametiasutused saavad anda tsentraliseeritud infot nende kohta, kes viisasid taotlevad. kuusteist miljonit äh, Schengeni lühiajalist viisat antakse välja igal aastal. ja see siis ja süsteemi, äh, süsteem on seega ennast igati õigustanud ja igati toetan ettepanekuid süsteemi parandamiseks. ma arvan, et automaatsed äh, mitmekordsed kontrollid peavad võimaldama paremini äh, tagasisaatmisi toetada. kokkuvõttes me saame tõhusama, paremini toimiva süsteemi. tänane ettepanek on suurepärane lähtealus, mis võimaldab nõukoguga järgmise mandaadi ajal läbirääkimisi pidada, aitäh! ja nüüd härra Dupre. hea president, volinik, head kolleegid. nelikümmend kaheksa miljonit viisataotlust, nelikümmend üks miljonit sõrmejälge. viisa infosüsteem on juba praegusel, juba praegusel kujul suurepärane töövahend, see on nii vajalik kui hästi toimiv. kuid tänu äh, meie raportööri ettepanekutele, kellele siinkohal avaldan tunnustust tehtud töö eest, saab süsteem homme veel paremaks. me toetame, et on kaasatud ka pikaajalised viisad ja elamisload. hetkel kolmandate riikide kodanikud, kes pikaajaliselt viibivad liidu territooriumil, nende kohta andmeid ei vahetata. homme aga võimaldab see elanikel oma õigust elamislubadele tõestada ja see võimaldab ühtlasi läbipaistvust eh, selleks, et ei müüdaks pikaajalisi viisasid ja elamislubasid. me toetame põhimõtet, et Europol ja õiguskaitseorganid saavad ligipääsu VIS-ile. me toetame ja mina toetan seda, et eh, säilitatakse dokumentide koopiad selleks, et lihtsustada tagasipöördumise menetlust. ma toetan, isegi kui minu fraktsiooni liikmed ühehäälselt seda ei tee, seda, et kaheteistkümnest kuuele aastale viiakse sõrmejälgede registreerimise aeg VIS-is, see võimaldab paremini kontrollida välispiiride ületamist, see annab parema kaitse lastele ja ma tahaksin meelde tuletada, et olemasolevate andmete alusel nelikümmend protsenti lastest, kes on kaasatud inimkaubandusse, on vähem kui kaheteistaastased. ja rõhutaksin veel kord, et lisaks automaatsele otsingule andmebaasides viisaandmeid analüüsitakse ka spetsiifiliste ristiindikaatorite põhjal, mis tuginevad statistikal ja liikmesriikide poolt edastatud infol ning see võimaldab ebanormaalsed keeldumised kõrvaldada teatud äh, kolmandate riikide kodanike puhul. suurepärane töö, Carlos. ja ma arvan, et Euroopa Parlament peab toetama seda ettepanekut. suur tänu. ja nüüd QNGL-i nimel proua Veržia. tundub, et ma tunnen end siin pisut üksi, loodi aastal kaks tuhat neli, jõustus aastal kaks tuhat neliteist, vis ning samuti samuti Schengeni viisaeeskirjad pidid süsteemi lihtsustama, kuid paraku on asjad kulgenud kurvas, kurvas suunas. pidev registreerimine, süstematise-, süstematiseeritud registreerimine, ma tervitan raportööri tööd, kes on kõige problemaatilisemad probleemid lahendanud, nagu näiteks Interpoli küsimus, mis võimaldab teatud riikidel jälitada teatud oponente aga me ei ole nõus riskiindikaatoritega, mis, kus aetakse segi julgeolek, ebaseaduslik ränne ja terviseoht. ja lõppeesmärgi on siin jäänud tähelepanuta. me ei, aga lähimusega, kuidas on, liidu pädevusega, me oleme, see on täielik skandaal, on laste sõrmejälgede võtmine ning kaheteistkümnelt kuuele aastale viimine, ükskõik missugustel põhimõtetel, tere tulemast proportsionaalsus tõesti. kogu piiri paketi kontekstis me ei ole nõus sellega, et kõiki registreeritakse meeletute kulutus, kulutuste eest. suur tänu. sellega on äh, fraktsioonide nimel kõnelejate nimekiri ammendunud ja sõna saab härra Lopes-Agilar. suur tänu. Äh, me arutame siin täiskogul jälle viisa infosüsteemi küsimust, milles, millega on meil tegemist, see võimaldab äh, piirivalvuritel Euroopa Liidu välispiiridel äh, saada ühendust liikmesriikide konsulaatidega kogu maailmas selleks, et reaalajas me saaksime teavet nende kohta, kes taotlevad äh, Schengeni viisasid ja kes võiksid olla julgeolekuohuks, on biomeetrilised andmed, sõrmejäljed kontrolli võimalus. me peame tervitama seda algatust. see vastab igati julgeoleku väljakutsetele, mis on Euroopa Liidu ees ja iseäranis võimaldab see koostalitusvõimet viisataotlejate osas. see võimaldab meil tegeleda julgeolekuprobleemidega liikmesriikides. meie sotsiaaldemokraatlik fraktsioon oleme äh, andnud garantiisid selleks, et peetakse kinni Lissaboni põhimõtetest, proportsionaalsuse ja vajalikkuse põhimõtetest ja ühtlasi tagatakse, et on tagatud Euroopa põhiõiguste hartas olevad õigused ning äh, samuti andmekaitsemääruse põhimõtted. kuid Euroopa Liit ei pea mitte ainult julgeolekule mõtlema, peab mõtlema tervikule ka pagulaste osas. ja nüüd saab sõna härra Mamikins üheks minutiks uh,. suur tänu, volinik, kolleegid. tervitan viisade töötlemise süsteemi tõhusamaks muutmist, see, et kaasatakse pikaajalised viisad ja elamisload samuti määrusesse kuid Sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni liikmena teeb mulle muret andmete töötlemise pool, mõju, mis sellel on eraelule viisa infosüsteemi ühendamine teiste andmebaasidega tänu ko koostööharidusvõime arhitektuuri on ohuks andmete liikumisele ja võib tekitada andmelekkeid. me soovime süsteemi lõpule viia ja hinnata riske, kuid samas tundlikud andmed on nüüd siin kokkupuutes suurte ohtudega. kõigepealt ma arvan, et peame täielikult ära kasutama viisa infosüsteemi potentsiaali, enne kui me selle ühendame teiste süsteemidega siiamaani ükski ettevõte ei ole suutnud äh, juhtida koostalitusvõimet kõikides süsteemides. kas me anname selle siis Hiina või India ettevõttele allhankena? sellistel juhul, sellisel juhul meie andmekaitse satub tõsiselt ohtu ja saavutame soovitule vastupidise mõju. suur tänu. ja sellega läheme nüüd äh, vaba mikrofoni juurde, meil on kaks sõnasoovijat, härra Marias kõigepealt üks minut. aitäh, härra president. viisa infosüsteem, viis, vajab äh, parandamist ja vastavad meetmed, mis on võetud, võimaldavad olemasolevaid vajadusi rahuldada, kuid härra Avramopoulos, mul on küsimus. mulle tundub, et need, kes Kreekast tulevad Belgiasse lennukiga, peatselt äh, hakkavad viisasid vajama. Te, ma juba ütlesin teile, et kehtib teatud karantiin lennu, Saksa lennujaamades, aga ka Brüsseli lennujaamas. ja sain ka vastuse teilt kolmandal novembril. ja selles ütlesite, et see on igati normaalne ja vastab nõuetele, kuid viiendal märtsil ja veebruari lõpus see karantiinisüsteem äh, esines jällegi kõigepealt politseinikud ja seejärel tolliametnikud, härra Papadimulis ja, ja mina ise olime sellel lennul ja seal oli teisi saadikuid. meil oli õnn või, või ebaõnn, et kontrolliti meie passe, kas see oli seaduslik kas selline menetlus jätkub Brüsseli lennujaamas, me tahaksime vastust, härra volinik. tuleb võtta meetmeid. peatselt äh, on meil nüüd ka vaja ka siis viisasid ehk, et Brüsselisse tulla. suur tänu ja nüüd härra Eifert, üks minut. Thank you. A new, hugely ambitious, hugely expensive ainult äärmiselt ambitsioonikas inimeste kontrollimine Äh, viisasüsteemile kasutamine Euroopa Liidus on üldine. erinevatel riikidel võivad olla erinevad nõuded. seega viisa, kuid üks, millele on osutatud, on see, et küsimus on terrorismivastases võitluses, kuid enamus terrorismist Äh, on päri, on tegelikult pärit meie koduriikidest, teise-kolmanda põlvkonna sisserändajatelt. ja nüüd me kontrollime neid, kes tulevad sisse, kuid juba miljoneid inimesi on tulnud Euroopa Liitu ja paljud neist on lausa kutsutud. Nad on juba kohal. tegemist on kõrgtehnoloogilise, äärmiselt kuluka tegevusega, kus me sulgeme ukse siis, kui hobune on tegelikult juba las-, jalga lasknud. ja nüüd on vaba mikrofon sellega lõppenud ja härra Avramopulos saab sõna komisjoni nimel. ma tervitan asjaolu, et ühe aastaga oleme suutnud saavutada kokkuleppe nõukoguga EU-LISA osas, SIS-i osas, ETIAS-e ja koostalitusvõime määruste osas. viisa infosüsteem koos ETIAS-ega ning sisenemise ja lahkumise süsteemiga on osa ühtsest platvormist kolmandate riikide kodanikele, kes tulevad Euroopa Liitu. see ettepanek äh, sulgeb pikaajalise lünga, mis puudutas pikaajalisi viisasid ja elamislubasid. seepärast on, on äärmiselt oluline, et süsteemid on omavahel sünkroonis võimalikult suurel määral ma olen väga, vägagi kindel, et viisa info